Mhm. Ladies and gentlemen, vážené dámy, vážení pánové. lugupeetud daamid ja härrad. mul on suur au avada meie töögrupi koosolek. täna me räägime justiitsaspektidest ning julgeoleku tugevdamisest Euroopas nii riiklikul, regionaalsel kui ka kohalikul tasandil. kõigepealt ma tahaksin siin Euroopa Parlamendis tervitada aseesimeest härra Mendes de Vigot. samuti sooviksin tervitada tänase teema raportööri härra Afsani mina olen Lena Kaiduškova ja töötan Tšehhi Vabariigi senatis. tahaksin juhtida tähelepanu sellele, kuidas meie tööd täna toimuvad. arutelule kehtivad samad reeglid, mis täiskogul. see tähendab seda, et kõigepealt võtavad sõna kaks rahvusparlamentide esindajat ja siis üks Euroopa Parlamendi esindaja. ja seda kõike selles järjekorras, kuidas te olete sõna palunud oranži paberilehe abil. sekretäriaat paneb kirja kõnelejate nimekirja. palun teil teha oma sõnavõtud lühidalt nii nagu täiskogul saate te ka siin kolm minutit kõneaega ja nüüd ma sooviksin sõna anda meie raportöörile härra Avsanile, teil on sõna, palun. suur tänu, mul on väga hea meel siin täna olla ja tahaksin äh, rääkida natukene sellest, äh, millest täna äh, töögrupis äh, plaanime rääkida. nagu te teate, meil on tõesti väga laiahaardelised eesmärgid, me soovime sellist äh, turvalisuse ala Euroopas luua, kus äh, kõik ametkonnad teevad koostööd, lähtudes vastastikuse põhimõttest ja austades riiklikke traditsioone. oluline samm õigus ruumi suunas on eesmärkide paikapanemine ja takistuste kõrvaldamine. kõike hõlmav vastastikune kohtute tunnustamine tähendab seda, et liikmesriigid saavad loota teineteise kohtusüsteemide otsustele ja see kõrvaldab äh, mitmesuguseid tõkkeid. kui meil on usaldus kohtuotsuste tunnistamise osas olemas, siis on seda võimalik laiendada ka perekonnaga seotud asjadele ja pärimisõigusele. karistusõiguses on tehtud juba suuri edusamme kohtuotsuste vastastikusel tunnustamisel, aga me võiksime minna veelgi kaugemale me oleme siin rääkinud äh, karistusseaduse erinevatest aspektidest, aga tähelepanu võiks pöörata ka administratiivsetele küsimustele, nagu näiteks ohvrikaitse. ja kui me soovime edu saame saavutada üldse turvalisuse valdkonnas, siis tuleb edendada liikmesriikide vahelist koostööd. Euroopa Komisjon on tulnud äh, välja parimate praktikate vahetamise stimuleerimisega. õigusruumi aluseks on ühtsed standardid. seadusandluse lähenemine ka karistusõiguse valdkonnas peab jätkuma. see puudutab eriti just äh, julmi kuritegusid äh,, rasket organiseeritud kuritegevust ja raskekujulist majanduskuritegevust. kui meil on ühtsed standardid, siis äh, meil on võimalik äh, liikuda kohtuotsuste vastastikuse tunnustamise poole veelgi rohkem edasi. meil võiks olla ka de minimis äh, õigustik. õigusruum peaks lisaks äh, otsuste vastastikusele tunnustamisele sisaldama ka selliseid norme, mis teevad äh, üksikisikutele lihtsamaks äh, õiguse rakendamise. meil on mitmesuguseid keskseid valdkondi, millele tuleks selle teemaga seoses tähelepanu pöörata. esiteks kas on olemas ähm, erilisi probleeme kohtuotsuste vastastikuses tunnustamises ja teiseks, kuidas äh, vastastikust tunnustamist ja usaldust võiks tugevdada ja kolmandaks, kuidas oleks võimalik parandada üksikisikute ähm, staatust äh, õigusküsimuste käsitlemisel. jään ära ootama huvitavat arutelu, suur tänu! Afsanovi za Švedska. tänan, härra Afsan Rootsi parlamendist. ja nüüd äh, pärast raportööri poolset äh, sissejuhatust annan sõna härra Stanislav Sakutšile Poola seimist, palun. Szanowna pani przewodnicząca, drogie panie. proua esinaine, lugupeetud daamid ja härrad mina olen pärit riigist, kus äh, juurdepääsu justiitsasutustel ei ole alati peetud iseenesest mõistetavaks. kodanike jaoks on aga ääretult oluline, et valitseks õigusriigi põhimõtted ja justiitssüsteem oleks äh, vastutustundlik paljud kodanikud äh, saavad aru, kuivõrd kasulik on ühine Euroopa. me ei räägi siin ainult reisimisest, äh, vaid ka ühistest äh, kaubandussidemetest, üleilmastumine ja internetile juurdepääs võimaldavad ettevõtetel pakkuda oma kaupu ja teenuseid üle kogu Euroopa. Stockholmi programm jääb räägib Euroopa Euroopa õigusruumist. me tahame ära kasutada ühtse turu võimalusi, me tahame täita lepinguid ja meil tuleb üle saada takistustest, mis on liikmesriikide vahelise õigusaktide tunnustamise teel meil tuleb suhelda ka kolmandate riikidega ja tagada, et arvestatakse meie kodanike huvidega. samuti on oluline arvestada sellega, et liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel peaksid olema kahepoolsed sidemed. me üritame välja töötada ühtset poliitikat selles valdkonnas, aga meil tuleb leida tasakaal äh, ja pidada silmas ka riiklikke huvisid. ma pean väga oluliseks äh, kohtuotsuste vastastikust tunnustamist, see on meie koostöö aluseks Euroopa Liidus, aga samas tuleb austada liikmesriigi eri, erinevaid äh, justiitstraditsioone ja siinkohal ma tahaksin öelda, et äh, mul on omad kahtlused äh, seoses sellega, et kas kohtuotsuste vastastikust tunnustamist tuleks laiendada ka administratiivasjadele. me oleme nüüd äh, lähtunud sellest, et justiitskoostöös järgitakse kõrgeimaid standardeid, aga need äh, kohtuotsused, mis võetakse vastu administratiivtasandil ehk halduskohtutes, on äh, automaatsemad ja vastastikune tunnustamine on ka seega riskantsem. kui me soovime eks Equato protseduuri kõrvale jätta, mis on seotud ähm, ühenduse teiste õigusaktidega, siis see võiks endaga kaasa tuua selle, et justiitssüsteem hakkab Euroopa Liidus, liidus paremini toimima, aga kui me seda tõesti teeme, siis tuleb äh, rääkida oma erinevatest kogemustest ja vahetada parimaid praktikaid Euroopa Liidus. kõige olulisem on äh, vastastikune usaldamine ja see on meie kõigi jaoks suureks väljakutseks. ma kohe lõpetan, proua esinaine me töötame välja seadusi, mida rakendatakse praktikas ja see on suur väljakutse poliitikutele. ma tahaksin näidata head eeskuju teineteist usaldades ja see oleks tõesti suurepärane sõnum kodanikele, kes saaks siis aru, et samad standardid rakenduvad igal pool požádám všechny další o dodržování. ma tahaksin paluda kõikidel järgnevatel kõnelejatel ajapiirangust kinni pidada. suur tänu. järgmiseks Alberto Maritati Itaalia senatist ja tema järel Andrew Browns Euroopa Parlamendist. palun, teil on sõna. tänan, proua esinaine. ma tahaksin arendada mõningaid neid mõtteid, mida juba väljendasin plenaaril. ma arvan, et Euroopa Liit peab kiirendama oma tegevust sellepärast, et me oleme esialgsest programmi kavandist väga pikalt maha jäänud, mis puudutab organiseeritud kuritegevuse vastast võitlust. me peame töötama kiiremini ja paremini, et kaitsta kodanik, kõike rahvusvahelise kuritegevuse vastu, mis muutub üha-üha laialdasemaks mm.. kogu Euroopa Liidus on organiseeritud kuritegevust näha ka ettevõtete kaudu, rahapesu vormis ja nii edasi, sellel on oluline mõju meie majandusele, nii et seetõttu on väga oluline äh, et me looksime need institutsioonid, millest me oleme rääkinud ja tegelikult hakkaksime tegutsema, ma pean tegelikult silmas äh, ka Itaaliat konkreetselt. Euroopal on teatud algatusi, mis on väga olulised ka meie jaoks, aga me peame edasi liikuma sellest arutelufaasist ja hakkame, hakkama ka liikmesriikides neid asju ellu viima, sellepärast et rahvusvaheline kuritegevus on väga ohtlik ja see mõjutab paljusid-paljusid inimesi Kalabrias, Lõuna-Itaalias, võib-olla äh, sooritatakse kuritegu, mis puudutab paljusid inimesi äh, Saksamaal äh, näiteks me räägime siin inimkaubandusest, mis on seotud Itaaliaga, samal ajal tulevad narkootikumid Kolumbiast, äh, kurjategijad liiguvad Itaaliasse, teistesse riikidesse ja nii edasi. nii et me ei saa nende probleemidega tegeleda, kui meil ei ole üle euroopalist äh, võrgustikku. Europolist siin ei piisa, mm, me peame ära kasutama äh, me olemasolevaid võrgustikke, ka Eurojust on väga kasulik, aga meil on vaja rohkem koordineeritust, rohkem tuge Europoli ja Eurojusti tegevusele, Euroopa instrumendid, mida saame kasutada, peavad olema palju efektiivsemad nad peavad toetama äh, uurimistegevust. küsimus ei ole sellest, et me võtame ära liikmesriikide suveräänsuse, küsimus on Euroopa Liidu tugevdamisest selleks, et me saaksime äh, kaitsta oma territooriumi ja kaitsta Euroopa Liidu suveräänsust ja see on kõige parem viis, kuidas me saame ka võidelda äh, selle usaldamatuse vastu mitmete riikide ja, ja kodanike vahel, mis on seotud tihedalt ka organiseeritud kuritegevusega. meil on info olemas, meil on väga arenenud infokommunikatsioonistruktuurid, me peame lihtsalt fokusseerima oma ühised jõupingutused kuritegevuse vastasele võitlusele, me peame looma vastavad institutsioonid ja peame tagama, et nad oleksid piisavalt võimekad, et täita neid ülesandeid, mida me neile tahame anda, sellepärast et vastasel juhul äh, jääme me sellise rahvusvahelise kuritegevuse ohvriteks ja on viimane aeg, et Euroopa Liit mõistaks, et on vaja korralikke algatusi, on vaja koordineerimiskeskust, mis võimaldaks meid tõsiselt võidelda organiseeritud kuritegevusega ja lõplikult võidelda sellega. ma tõmban nüüd otsad kokku, meil on vaja organisatsiooni, meil on vaja algatusi, meil on vaja koordinatsiooni ja meil on vaja nii-öelda hambaid, millega võidelda selle probleemi vastu ja me peame ka tagama, et äh, kurjategijad võetaks vastutusele ükskõik millises liikmesriigis. see on väga oluline, suur tänu. suur tänu. järgmiseks Andrew Brams, Euroopa Parlamendi liige suur tänu minu meelest on vale mõte, et ühisel kaubandusruumil peab olema ühine õigussüsteem, Ühendkuningriik on väga hästi äh, toiminud ka kolme õigussüsteemiga ja küsimus on lihtsalt selles, kus kohas teatud akt to toimis, selle järgi valitakse ka õigussüsteem. loomulikult äh, Euroopa Liidu puhul me räägiksime alalisest elukohast äh,, mis on teine asi kui kodakondsus, aga siiski Äh, Euroopa Parlamendi kolm komisjoni on laiali saatnud äh, ühe paberi, kus on kirjas, et meil peaks olema ühtlustatud Euroopa lepinguõigus. minu meelest Inglise lepinguõiguse süsteem on arenenud suurepäraselt nelisada aastat ja seda pretsedendi õiguse vormis ja seda ei saa ühe kodifitseeritud süsteemiga kõrvale lükata, see oleks täiesti õudne samas dokumendis on välja pakutud, et meil võiks isegi olla ühtne kriminaalõigussüsteem. seda ei öelda siin sõna-sõnalt küll välja, aga äh, ridade vahelt võiks öelda, et see tähendab, et kaoks meie võistlev kohtumenetlus, mis mitte ainult ei too kaasa põhjalikke kohtulikke uurimisi, vaid minu arvates ka maksimeerib äh, selle protsessi õigluse. Briti süsteem ja Briti valijaskond satuks šokki, kui ükskõik kumb nendest ideedest teostuks. mina ei arva, et ühisel kaubandusruumil peaks olema mingit mõju liikmesriikide või isikute suveräänsusele. suur tänu. suur tänu ja härra Slopnik Sloveenia parlamendist, palun. suur tänu. Sloveenia Vabariik kavandab oma mitmeaastast tegevuskava Äh, vabadusel, turvalisusel ja õigusel äh, rajaneva ala arendamiseks aastateks kaks tuhat kümme, kaks tuhat kolmteist. me teame, et Sloveenia ja Portugali eesistumise ajal on selles suunas tehtud olulisi samme ja me oleme ka arutanud äh, oma eesmärke selle vabadusel, õigusel ja turvalisusel tugineva ala rajanemise, rajamisel selles dokumendis olid üldised alused äh, edasiseks tööks. vaja on paremat õiguskaitset ja selleks on meil vaja kohtuotsuste vastastikust tunnustamist. liikmesriikide kohtud peavad võtma juhtrolli ja see tagab liikmesriikide vastastikuse usalduse ja ka otsuste vaba liikumise liikmesriikide vahel. selleks peavad meil olema kokku lepitud aluspõhimõtted, näiteks äh, õigus, abipõhimõtted ja nii edasi. me peame tsiviil- ja kaubandusasjades äh, liikuma selles suunas, et kaotada ära välisriigi kohtuotsuse tunnustamise erimenetlus või kõik muud menetlused, mis äh, takistavad otsuse täitmist teises liikmesriigis. et paljud liikmesriigid on vastuseisu avaldanud, siis me peaksime lähtuma pragmaatilisest lähenemisest, me peame tegutsema ühiselt ja respekteerima lähimuspõhimõtet ja proportsionaalsuse põhimõtet. me peame ka arvesse võtma neid protsesse, mis on vajalikud, et võita üksteise usaldus, näiteks parandada menetluse kvaliteeti, ähm, näiteks tagada õigus tõlkele kohtus, Sloveeni Vabariik toetab nõukogu raamotsust Eh, millega sätestatakse õigus kohtutõlkele, kuigi meil on mõned muudatusettepanekud, samuti eh, õigus teatavatele teavitamistele ja nii edasi. ja mis puudutab eh, võrgustikupõhist koostööd kriminaalasjades, siis näiteks on väga oluline Eurojusti roll. koolitus ja eriti koolitus teiste liikmesriikide õigussüsteemide osas on väga oluline, sellepärast et see samuti tagab liikmesriikide vahelise usalduse, suur tänu! Děkuji uh, panu Slopnikovi. Suur tänu, härra Slopnik. järgmisena saab sõna Koletpones Lordide Kojast ja siis Julius Sabatoskas Leedu parlamendist, palun. niisiis, kolleegid, palun, teil on veel võimalus äh, võtta sõna, nii et andke endast märku. suur tänu ja vabandage, et ma istun, äh, sellepärast et siin on meil ju töörühm ja ma usun, et ma teen ka istudes tööd. mis puudutab äh, vabadusel ja õiglusel põhineva ala loomist, siis äh, see, mida ma nüüd järgmisena ütlen, ei peaks kõlama väljakutsena. me ei ole ainult kaubandusplokk, see, mida me üritame saavutada Stockholmi programmi kaudu, on imetlusväärne, aga nagu ma ka täiskogul ütlesin, siis selles programmis tuleb prioriteedid paika panna ja siin töörühmas tuleb meil ka üldistavalt tasemelt minna spetsiifilisele tasemele, on mõningaid asju, mida me saame teha, et äh, parandada kodanike olukorda Euroopas. siin äh, toodi näiteks, et EXA karta tuleks ära kaotada, see on äh, praktiline kasu kodanike jaoks, kui nad äh, on silmitsi piiriüleste kohtumenetlustega ja eriti just äh, kriminaalmenetlustes tuleb tagada, et inimesi õigusi arvestatakse üle kogu Euroopa, selle kallal tuleb töötada. see ei tähenda karistusseaduse harmoniseerimist ja millal meil siis probleemid tekivad? meil on programm, kus on kirjas äh, spetsiifilisi aspekte, ma lihtsalt tõin siin kaks näidet, ja siis äh, me kaldume üldistama ja hakkame rääkima testamentidest ja mm, pärimisõigusest, parasjagu Lordide Koda viib äh, läbi nendeteemalist uurimust ja Euroopa pärimistunnistus äh, oleks tõesti huvitavaks äh, teemaks üle kogu Euroopa, väljendan ka siinkohal oma huvi, niimoodi oleks võimalik äh, kodanikel äh, nii raha kui ka aega säästa. aga kui vaadata komisjoni mõningaid ettepanekuid, siis kahekümne esimese sajandi Euroopas on need juriidiliselt suhteliselt keerulised me kõik äh, soovime võidelda ebaseadusliku sisserände ja organiseeritud kuritegevuse vastu. me ei saa siin edu saavutada kiiresti ja me peaksime eelkõige keskenduma just praktilistele sammudele, mille kaudu on võimalik inimesed toetada nende igapäevases elus ma tooksin äh, kolm näidet, aga ma arvan, et on ka teisi ja ma olen arvamusel, et meie töörühm peaks just tulema välja selliste praktiliste ettepanekutega täiskogule, palun. Eh, suur tänu. suur tänu teile teie kommentaaride ja märkuste eest ning viimaseks, viimase kõnelejana praegu saab sõna Julius Sabatauskast Leedust. proua juhataja, head kolleegid, meie kava rõhutab kohtuotsuste vastastikuse tunnustamise tähtsust. tsiviilkohtute otsuseid peaks tunnustama ilma igasuguste lisasammude või lisatunnustusmeetmeteta. me toetame eksekvaatori ärakaotamist ehk siis välisriigi kohtuotsuse täitmist lubava määruse nõude kaotamist aga selleks peame me kokku leppima rahvusvahelise eraõiguse vastavates normides ning käsitlema ka muid valdkondi, nagu näiteks testamendid, pärand, lahutused. Leedu suhtub positiivselt vastastikuse tunnustamise programmi haldusküsimustes ning vastastikusse tunnustamisse vähemalt mõnedes valdkondades. Euroopas tuleks kaotada meie ees seisvad tõkked vastastikuse tunnustamise teelt. me peaksime püüdma tunnustada üksteise õiguspädevaid otsuseid ja otsustusi. siin peab olema loomulikult ka kontroll võimalik. meil tuleb eh, edasi minna ka rahvusvahelise eraõiguse valdkonnas meie ees seisvate küsimuste lahendamisel tsiviil- ja kaubandusasjades. me ei toetaks siin niivõrd konkreetset sõnastust, sellepärast et teatud valdkonnad siiski võivad olla, kus eh, meil ei õnnestu kollisiooninorme, rahvusvahelise eraõiguse norme kokku leppida. võimalik, et me peaksime koordineerima ka tsiviilkohtumenetlust reguleerivaid norme. peaks rõhutama, et ei ole päris selge, mil määral see peaks toimuma ja seetõttu peaks me siin sõnastuses olema suhteliselt äh, hoolikad. peaksime täpsustama ka kaitset, mis tagatakse lepingulistele suhetele lepingupooltele. Leedu ei toetaks materiaalõiguse normide ühtlustamist lepinguõiguse vallas. on väga oluline organiseeritud kuritegevusega võitlemisel tagada ohvrite kaitse, kasutades erinevaid võimalikke meetmeid, loobudes kriminaalmenetlusest teatud juhtudel Äh, võimaldades hüvitist kuriteo ohvritele ja nii edasi. me usume, et nimetatud sätted peaksid jätma äh, oma sõnastuses liikmesriikidele võimaluse äh, leppida kokku vastavalt vajadusele, arvestades oma õigusprintsiipide erinevusi. suur tänu! ja nüüd on sõna palunud härra Tadeusz Vivka Euroopa Parlamendist, palun teile sõna. suur tänu, proua juhataja. kõigepealt tahaksin tänada teid kogu südamest selle võimaluse eest siin täna mõtteid vahetada ning Euroopas ühtse õigusruumi poole edasi liikuda. ma usun, et see on suurepärane võimalus õppida üksteiselt ja arutleda selle üle, kuidas meil liikmesriikide parlamentides erinevatesse küsimustesse suhtutakse. sageli me ei tea, mida üks või teine riik mõtleb, ma ise olen muide raportöör Euroopa Parlamendis seoses Brüssel üks määrusega, mis puudutab äh, lepinguõigust ja tsiviilõigust. kõik, mida ma täna kuulsin, on mulle väga oluline oma raporti kirjutamisel. tahaksin äh, lisaks teiega jagada ka mõningaid oma mõtteid. esiteks, olen täiesti veendunud, et rohkem kui kunagi varem on meil vaja dünaamilisemat koostööd ühenduse õiguskultuuri ülesehitamisel. oleme palju kuulnud eri liikmesriikide erinevatest õiguskultuuridest. on selge, et meil on erinevused. ning ma mõistan ka, et see, kuidas eri riikides õigussüsteem toimib, on oma olemuselt sageli erinev. samas, nii et ning usaldus, mis meil üksteise suhtes on, ei ole seetõttu sajaprotsendiline. kui me tahame, et Stockholmi programm oleks edukas, et me saavutaksime seatud eesmärgid, siis tuleb meil teha jõupingutusi selleks. praegune pole esimene samm selles vallas. me peame siin suutma edasi liikuda ning jõuda suurema usalduseni omavahel. ma tahaksin kutsuda üles liikmesriikide parlamentide liikmeid oma töö tegemisel oma koduriigis meeles pidada ikka ja alati ühenduse ühtse õiguskultuuri edasiarendamise vajadust ning mis on veel väga oluline siin, on rakendamine. tähtis ei ole mitte ainult kvaliteet rakendamise juures, vaid ka tempo Euroopa õigusaktide rakendamise juures. me teame, et mõnikord jääme me tähtaegadest maha ametlikust rakendamis, ülevõtmise graafikust maha. mitmetes riikides on probleeme direktiivide või määruste rakendamisega ning see tekitab omakorda probleeme, õõnestab meie kodanike usaldust Euroopa Liidu suhtes. mis puudutab eksekvaatori ärakaotamist, siis on mul hea meel kuulda, et seda mõtet toetatakse ma usun, et see paneb meie süsteemid tööle sujuvamalt, lihtsustab meie kodanikele vajalikes menetlustes osalemist ning äh, lühendab menetlustele kujuvat aega, mis on väga oluline. olles kuulnud sõnavõtte mitmete liikmesriikide esindajate poolt, peaksin ütlema, et äh, meil on siiski vaja ka teatud kontrolli meil peab olema võimalik kontrollida, kuidas kohtuotsuseid, kohtulahendeid ähm, rakendatakse. mida ma veel tahaksin mainida, on see, et me töötame ju olukorras, kus meil on näiteks väga erinevad õigussüsteemid külg külje kõrval, näiteks ütleme, Briti õigussüsteem, mis on kontinentaalsest üsna erinev aga see ei saa olla loomulikult kuidagi ettekäändeks loobumaks jõupingutustest ühtlustada oma lähenemisi. me ei pea püüdlema absoluutse ühtsuse poole, me peame püüdlema sarna, suurema sarnasuse poole, teineteise mõistmise poole. ma ei taha öelda, et meil peaks olema täpselt sama karistus, sama pikkusega vangistus ette nähtud sama kuriteo eest, aga teatud valdkondades, nagu näiteks organiseeritud kuritegevusega võitlemine, võiksime me küll mõelda ühtlustatud menetlusele. või kui me räägime välispiiridest või kui me räägime inimkaubandusest või näiteks narkootikumidega kaubitsemisest. kui me tahame siin olla edukad, me peame, peame me rakendama ühiseid lahendusi. me peame seda arutama, ma olen kindel, et meil on siin palju ühist kui mu mälu mind ei peta, siis oli see aasta tagasi, kui toimus tohutu vaidlus teemal, kuidas peaks äh, karistama siis looduskeskkonna vastaste kuritegude eest. tehti väga erinevaid ettepanekuid eri liikmesriikides, äh, eri karistusi pakuti välja, mitmesuguseid muid erimeetmeid aga lõpuks õnnestus meil jõuda konsensuseni, konsensuseni, mis oli vastuvõetav kõigile, millega kõik nõustusid, mis näitab, et kui me tõesti seda tahame, siis suudame me leida ühise lahenduse. kus on tahtmine, seal tuleb ka lahendus. seetõttu ka minu üleskutse teile, kuna me väga tihti ei kogune, vaid kord aastas, tahaksin ma teid üles kutsuda suuremale, tihedamale koostööle teie liikmesriikide parlamentide vastavate komisjonide ja meie komisjoni vahel. see on muuseas ka kohustus, mis tuleneb meile Lissaboni lepingust, peagi jõustuvast lepingust. kui me soovime olla tõhusad oma õigusloomes, siis peame me tegema tihedamat koostööd, aitäh. Eh, suur tänu teie panuse eest. ja nüüd saab sõna äh, koosoleku kaasjuhataja härra Mendes de Vica. suur tänu, proua juhataja. olen päri sellega, mida kuulsin õiguskomisjoni koordinaatorilt härra Villalt. taolisi kohtumisi on vaja. koostöö parlamendi liikmete vahel on väga oluline, iseäranis praegusel ajal, natukene enne Lissaboni lepingu jõustumist, millega suurendatakse Euroopa Parlamendi volitusi selles valdkonnas ning ka liikmesriikide parlamentide rolli. et koostöö on siin kaheplaaniline, nii olen muide ise käinud ka Kossaki kohtumistel juba kaheksateist aastat, see on väga oluline institutsioon. aga ta ei täida kõiki neid ülesandeid, mis meie ees seisavad niisiis, David Martensi poolt ette pandud muudatustega seoses määruses, mida hakkame kaal-, kaaluma järgmisel nädalal parlamendi plenaaristungil, ähm, minu meelest tehakse seal ettepanek äh, lülitada sinna säte, mis võimaldab liikmesriikide parlamentide saadikutel mm, siis, kui nad seda soovivad osaleda Kodanikuõiguste Komisjoni töös, kui on küsimus, mida nad soovivad seal arutada või tõstatada. me oleme parlamendisaadikud, parlamendiliikmed ning parlamendiliikmeks olemise põhiline eesmärk on ju kodanike elu lihtsustamine, parandamine, probleemide lahendamine seal, kus need tekkinud on sageli ei teavitata konkreetsetes riikides inimesi meie töö tulemustest väga hästi erinevates valdkondades, näiteks ütleme, looduskeskkonna küsimused, justiitsküsimused. varem vaadati Euroopa Liitu põhiliselt turuna, kuid me ei saa sellest rääkida kui tohutust supermarketist ja see ei olnud ka Euroopa Liidu asutajate kandvaks ideeks, vaid nende pilk oli ka suunatud poliitilisematele küsimustele. aga loomulikult peame me olema praktikud. me peame liikuma väiksematelt asjadelt edasi suurematele. näiteks Berliini müüri langemine, pärast seda sai naabruspoliitika Euroopa Liidu poliitika osaks, nii et meil peab olema nii praktilisi väikesi projekte kui ka suuri projekte, nagu Euroopa ühisvääring. kui me võtame ühise välis- ja julgeolekupoliitika, siis eh, sisejulgeoleku valdkonnas on palju juba ära tehtud. me hakkame kaaluma ka Stockholmi programmi, Haagi programm ei olnud ehk nii oluline, kui see oleks võinud olla. seal oli palju puudujääke. tegemist on otsekui autoga, mille mootor streigime, mis liigub, liigub jõnkshaaval edasi. nii tundub vahepeal olema ka Euroopa Liit. kogu see Euroopa Liidu sisemine õigusväli peaks, peaks saama paremini seostatud Euroopa Liidu üldise poliitikaga mitmed kolleegid on osalenud põhiõiguste harta koostamise protsessis ja näinud, kui palju sellega seoses on võimalik ära teha ning härra raportöör, eh, see annab meile mõtteid eh, võimalikest küsimustest, mis on, mida me võiksime suuta lahendada. mida siis Stockholmi programm, ehm, millele see osutab, milles nõukogu kokku lepib? mulle endale tundub, et meie eesmärk eesmärk anda kodanikele lisaväärtust, luua lisaväärtust, ehm, selle puhul oleks meil võimalik üheskoos tõhusamalt edasi liikuda. ning äh, tahaksin omalt poolt öelda, et me võiksime mõelda siin Casablanca filmi viimasele stseenile, kus oli vist, see oli Rick, keda mängis Humphrey Bogart, kes, kelle sõnad olid siis, et see võiks olla ühe ilusa sõpruse algus probleemiks siin on see, et komisjoniga me ei räägi alati ühte ja sama keelt, aga ometi me, me võiks siin ilus sõpruse alguse saada, kui me mõistame neid probleeme, mis kodanike ees seisavad ühtemoodi. nii et ähm, algus on hea ja te teete väga head tööd ka juhatajana. aitäh! suur tänu teie lahkete sõnade eest! tahaksin küsida nüüd, kas on veel sõnasoovijaid? ma näen, et keegi annab käega märku. kas te saaksite öelda oma nime? olen õigus Hispaania rahvuskongressi õiguskomisjoni aseesimees. tahaksin rääkida paarist küsimusest, mis mulle huvi pakuvad. meil oli hiljuti Hispaanias palju kuritegude laine, mis puudutas alaealisi, millesse olid kaasatud alaealised, me peaksime rääkima seetõttu alaealiste kurjategijate karistusest, me peaksime seda siin võib-olla kaaluma karistuste ühtlustamist erinevates liikmesriikides. peaksime mõtlema ka vanemate vastutusele alaealiste kuritegevuse küsimuses. millisel määral on vanemad vastutavad või peaks neid pidama kuriteos kaasvastutajateks? peaksime samuti ühtlustama teatud perekondlikke kohustusi. ja samuti ka abikaasade varalist režiimi, abikaasade äh, abieluvara regulatsiooni ning lahutusregulatsiooni ja lahus elamise regulatsiooni ning viimaseks asjaks, mida peaksime kindlasti koos käsitlema, on ühtne migratsioonipoliitika. illegaalne sisseränne tuleb võtta sihikule, see tuleb võtta kontrolli alla. Thank you, madam president, I m suur tänu, proua juhataja. mul eh, tekkis kohe kiusatus Noh, olles kuulanud eelne-, eelkõnelejaid, öelda järgnevat. meil räägiti ühtlustamisest. ühtlustamine aga on probleemne. kui me hakkame rääkima näiteks ütleme, abieluvara regulatsiooni ühtlustamisest, et see, see tundub jah, väga, väga lihtne, inimestele kasulik lühikese aja vältel, et võiks midagi ruttu ära teha, aga tegelikult see, see nii ei ole, see ei lähe nii lihtsalt mida ma tahtsin enne öelda? ma tahtsin enne osutada pigem sellele, et me peaksime otsima mingeid konkreetseid asju, mida oleks lihtsam ära teha, mis ei tähenda seda, et me ei peaks kaaluma ka suuremaid asju, aga põhiliselt peaksime keskenduma nendele asjadele ja prioritiseerima neid, mida oleks võimalik saavutada, ära teha lühikese aja vältel. kolleeg, kes enne puudutas Ühendkuningriiki oma kõnes, tundus vist ütlevad, et me ei poolda Stockholmi programmi, tegelikult see nii ei ole. aga peaks märkima, et tegelikus maailmas asjad, millel me soovime näha ühist lahendust, on sageli keerulised ja nõuavad väga palju aega ning tahaksid seaduste ühtlustamist kahekümne seitsmes riigis. Ühendkuningriik on, on üldise õiguse riik ja see teeb asja veel keerulisemaks. muidugi ega kahekümne seitsme riigi seaduste ütlustamine niisamagi lihtne ei ole, isegi kui oleks erinevaid õigussüsteeme. kui me räägime veel menetlusregulatsioonist, muudest küsimustest, mis on liikmesriikides väga spetsiifilised, ma ei taha öelda, et see oleks võimatu. me peame selle poole tasapisi liikuma, aga igal juhul see saab keeruline olema. suur tänu! olen kindel, et teil on tuline õigus näen, et keegi annab veel käega märku, palun öelge oma nimi. suur tänu, proua juhataja, vabandust, et omalt poolt kõiki siin saalis kinni pean, aga aega meil kella seitsmeni on, nii et ma paneksin teie kannatust natuke proovile veel seoses sellega, mida on öeldud Ühendkuningriigi kohta, siis äh, tahaksin täpsustada, et ma ei tahtnud kuidagi öelda, et Ühendkuningriik oleks Stockholmi programmi vastu. tahtsin lihtsalt öelda, et kuulen Ühendkuningriigis sageli euroskeptikute hääli, kes äh, on vastu ühistele ühtlustatud lahendustele. aga see ainult mobiliseerib meid, see ainult äh, stim-, innustab meid otsima neid lahendusi. samuti tahaksin viidata Hispaania kolleegi öeldule. usun, et Hispaania eesistumine, mis peagi ees seisab, saab olema väga huvitav. ma ootan seda suure põnevusega. tahaksin lisada sellele, mida ma enne ütlesin, veel paar sõna seoses Euroopa Parlamendi seisukohaga vastastikuse tunnustamise osas, selles, mis puudutab kohtulahendeid valdkondades, kus liikmesriigid on kokku leppinud Euroopa Liidu nii-öelda monopoolses regulatiivpositsioonis. ehk siis ma mõtlen valdkondi, kus Euroopa Komisjon äh, saab sisuliselt Euroopa Liit saab sisuliselt ise kõik ära otsustada. oleme koostanud äh, raporti eelmisel aastal seoses teatud juhtumitega, mille puhul, kui Euroopa Komisjon nõustub, siis äh, liikmesriikidel lubataks siiski kokku leppida mingi kolmanda riigiga vastavalt vajadusele valdkonnas, isegi kui tegemist on Euroopa Liidu ainupädevusse kuuluva valdkonnaga. mis see tähendab? see tähendab seda, et ühendus ei pea alati reguleerima täpselt seda, mis toimub kõigis kahekümne seitsmes liikmesriigis. mõned suhteliselt spetsiifilised valdkonnad, mis pakuvad põhiliselt huvi kahele või kolmele liikmesriigile või võib-olla ka ühele liikmesriigile ja ühele kolmandale riigile võiksid saada erikäsitluse. kui meil siin on mingi konkreetne geograafiline huvi või ajaloolised põhjused, siis võiks tea, mõnel liikmesriigil, kellel taolised huvid on, lubada sõlmida kokkulepe kolmanda riigiga, vaatamata sellele, et kogu ühendusele see kokkulepe huvi ei pakuks, kogu ühendus ei hakkaks seda sõlmima. see näitab, et me oleme pragmaatilised tahame edasi minna ja kui me seda teeme, siis tähendab see, et meie poolt loodav ühenduse õigus on tõesti meie kodanike huvides. suur tänu. tahaksin nüüd anda sõna äh, Sarati Alberto Maritatile Itaaliast suur tänu. taha, ei tahaks kuritarvitada teie kannatust ja kõigi aega, aga kuna meil võimalus selleks siiski on, tõstataksin küsimuse meie kõikide ees. esitaksin selle küsimuse meie juhatajale uued koostöövõimalused liikmesriikide parlamentide, Euroopa Parlamendi vahel on väga perspektiivikad ning me hakkame, me kindlasti tulevikus täpsustame neid ja arendame edasi. paljud on avaldanud väga positiivseid seisukohti nende võimalustega seoses ning ühiste arutelude edasiviimise võimaluste osas. kõlanud on mitmeid väga kõrgetasemelisi seisukohti ning mind huvitaks, kuidas asjad nüüd hakkavad edasi liikuma, mis saab pärast meie tänast koosolekut. kui kavatsetakse seada paika mingi uus menetlus, siis kuidas seda täpselt tehakse, pakuks mulle suurt huvi ja mida Euroopa Parlamendis hakatakse tegema selleks, et arvamuste vahetus liikmesriikide parlamentide saadikutega saaks tõhusalt jätkuda tulevikus. usun, et meil oleks kõigil väga kasulik luua võimalus kasutada oma liikmesriikide kolleegide, rahvasaadikute teadmisi ja kogemusi. meil peaks, me peaksime looma mingi pikaajalisema süsteemi selleks selleks, et meie komisjonid ja ka üksikud parlamendisaadikud saaksid pare-, paremini jälgida seda, mis toimub mitmetel ühiskohtumistel liikmesriikide parlamentide esindajatega. me peaksime täpsemalt selle läbi mõtlema. aitäh! suur tänu ning enne, kui annan sõna raportöörile, tahaksin omalt poolt kommenteerida kõlanut. usun, et kõik on päri sellega, et õiglus, õiguskindlus, õiguse ettenähtavus on küsimused, mis mõlguvad kõigi Euroopa kodanike meeles igal pool Euroopas. seda kodanikud ootavad liikmesriikidelt ja ootavad seda ka Euroopa tasandi institutsioonidelt. mina usun, et me peame katsuma selle saavutada. Stockholmi programm on väga asjalik vahend selleks. tahaksin jätkata sealt, kus härra Maritati lõpetas ja öelda, et tõepoolest, meil on vaja luua mingi struktuur, mingi süsteem, mis võimaldaks teatud küsimuste tegelemist jätkata. olen juba maininud Kossakit. kahekümneaastane kogemus selle koostöövormi mis me oleme selle koostöövormi käigus omandanud, näitab, et antud juhul siis liikmesriikide parlamentide ja Euroopa asjade komisjonid saavad asju koos arutada ja kui liikmesriikide parlamentide saadikud käsitlevad Euroopa küsimusi, siis on meil võimalus jõuda ühistele seisukohtadele ja taotleda ühiseid eesmärke. ma usun, et õigluse, turvalisuse valdkonnas oleks meil vaja platvormi struktuuri, mis oleks sarnane COSAC-ile, mis võimaldaks meil töötada konkreetsete sammude kokkuleppimise nimel. nii palju siis praeguseks minu poolt, nüüd annaksin sõna meie raportöörile, kes võtab kõlanud arutelu kokku. suur tänu. alustuseks peaksin märkima, et meil tundub olevat ulatuslik konsensus seoses eksekvaatori menetluse ärakaotamisega, olgugi et lahendamata on mitmed konkreetsed küsimused. avaldati mitmeid eriarvamusi osutati erinevatele prioriteetidele, kas peaksime keskenduma halduslahenditele teatud riikides, räägiti ka teatud lahenditega seotud võimalikest probleemidest ja nii edasi. samas aga rõhutaksin jällegi seda konsensust ja isegi äh, seda, et mitmed liikmed rõhutasid vajadust liikuda edasi harmoneerimise poole ning äh, märgiti mitmeid konkreetseid õigusvaldkondi, milles võiks äh, seda püüelda, näiteks ütleme, perekonnaõigus, mis aga, kui me mõtleme liikmesriikide eritraditsioonidele selles valdkonnas, võib tekitada palju probleeme. miks me siin konkreetselt eksekvaatori menetluse sihikule võtsime? sellepärast, et äh, me näeme seda kui loomulikku sammu praeguses olukorras. kui me liigume edasi valitud suunas, vaatamata sellele, kuhu me täpselt välja jõuame, siis arvestades seda, et kui õigussüsteeme eri riikides lähendatakse ja kodanikud eri liikmesriikides seega üksteisele lähemale jõuavad, siis on täiesti arusaadav, et me räägime edasistest meetmetest, spetsiifilisematest meetmetest ja kui me võtame nüüd spetsiifilised meetmed seoses eksekvaatori menetluse kaotamisega, siis tuleb meil käsitleda küsimusi nagu näiteks õiguskindlus, oleme kuulnud erinevustest eri liikmesriikide õiguskordades, meil on erinevad õigussüsteemid liikmesriigis, liikmesriikides ja me katsume siin üksteisele läheneda. no see ongi sisuliselt minu kokkuvõte täna kõlanud arutelust našemu panu. suur tänu. ning enne kui ma paari tehnilise nüandi ju-, nüansi juurde läheksin, annan sõna ära nendest Evikole. Eh, suur tänu, proua juhataja. meie raportöör võttis kõlanud arutelu kokku minu hinnangul väga hästi. loodetavasti homme koostat-, täna koostatavate lõppseisukohtade arutamisel ja esitlemisel. ma loodan, et, et õht-, täna õhtul ei pingutata Brüsseli heade veinide mekkimisega üle, aga tahaksin igal juhul teha ettepaneku seoses sellega, mida proua juhataja lõpuks ütles, Itaalia kolleeg mainis seda samuti. nimelt, võib-olla peaksime koostama meie lõppjäreldused nii, et soovitaksime praegust koht, praegust, praegusest kohtumisest välja arendada traditsiooni et, et meil ei tekiks olukord, kus, olukorda, kus äh, meie tänased lõppjäreldused jäävad õhku rippuma, vaid me peaksime kuidagi selle institutsionaliseerima, meie koostöövormi. seda tahtsingi öelda. meil on vanasõna, kus öeldakse, et see, kes oskab teha lühidalt, räägib kaks korda nii hästi kui see, kes räägib pikalt nii et ma loodan teilt homme sellel teemal rohkem kuulda. ning ka mina loodan kõiki teid homme taas kohata, suur tänu, härra Mendes de Vigo, Ante Opsan, tänan kõiki, kes täna siia tulid ja osalesid konstruktiivselt meie arutelus, tahaksin tänada ka meie tõlke, tänu kellele meil oli võimalik teineteise öeldavat mõista ning tahaksin kõigile meelde tuletada, et meie programmi järgmine punkt on õhtusöök, mille pakub meile Jelsi Puusek. parlamendiliikmete restoranis Polari Spaki majas, kuhu me satume saalist väljudes paremale keerates ja alumisele korrusele laskudes. aitäh!